dell'ordine del giorno. kallid kolleegid, alustame päevakorra vastuvõtmisest. päevakord on teile kätte jaotatud ja istungi dokumentides te leiate selle, need on iga saadiku käepärast. kui päevakorra osas märkusi ei ole siis toimin nii nagu eelnev komisjoni esimees härra Roil ja kuulutan selle vastuvõetuks, kui päevakorra osas märkusi ei ole. nüüd räägime tänasest päevast. meil on tõlge kõikidesse Euroopa äh, Parlamendi ametlikesse keeltesse nüüd me jõuame kümnenda novembri kahe tuhande üheksakümnenda aasta koosoleku protokolli vastuvõtmisele. päevakord, nagu ma juba ütlesin, on vastu võetud, kui selles osas märkusi ei ole või kui neid ei esitata. meil on täna ka hääletused erinevates küsimustes mistõttu tahaksin minna üle minna tänase taastuvenergia uuringu tutvustuse juurde. me laseme endale seda uurimust selgitada ja siis me saame ka arvamusi vahetada. meil on selleks peaaegu pool tundi nüüd annaksin sõna uuringu läbiviimise juhile Mattias Altmannile. ma annaksin teile kümme minutit sissejuhatuseks, palun. non prende la parola il dottor Altman così come avevano previsto il nostro ordine di lavori, ma prenderà la parola. jah, härra Altman. ei tahaks esimesena sõna võtta ja seetõttu saab sõna tema kolleeg Brent Kinmaier. tal on kümme minutit sissejuhatava avalduse tegemiseks. Äh, suur tänu ja tere pärastlõunat, lugupeetud parlamendisaadikud, mu daamid ja härrad. minu nimi on Anthony Brenning-Maier ja minu kolleeg Mattias Altmann on ka siin ja meie esindab siin ekspertide kogu, kes koostasid selle uuringu, mis teile ka välja jagati ja nüüd me tutvustame neid põhipunkte sealt. tegemist on Euroopa taastuvenergia võrgustiku käsitleva uurimusega ja tahan öelda, et kakskümmend minutit anti meile selle tutvustuseks, aga uuring ise on sada viiskümmend lehekülge. meid on siin ainult kaks, aga eh, viisteist inimest töötasid selle uuringu kallal nii et siin on nüüd teie ees tulemus. Eh, me tutvustame kõigepealt meie tänast päevakorda, kõigepealt tahame anda ülevaate selle uuringu sisust ja siis koondame tähelepanu tervele reale põhielementidele, nimelt millised on kõige suuremad tõkked, mis on võrgu väljaehitamise teel kulude-tulude analüüsist räägime, kui kõneks on võrkude laiendamine, räägime ka ühen-, süsteemidevaheliste ühenduste alastest prioriteetidest ning anname soovitusi lõpetuseks. aga ma alustaksin ülevaatest, mida siis sisaldab see uuring? selle uuringu tausta puhul tahan öelda, et see ei tule teile üllatusena, kakskümmend protsenti peab taastuvenergiat aastaks kaks tuhat kakskümmend olema ja kaheksakümmend kuni üheksakümmend viis protsenti peavad süsinik, süsigaasi heitmed vähenema aastaks kaks tuhat viiskümmend, mis tähendab seda, et on oluliselt vaja muuta elektrivõrkude ulatust, ehitada neid juurde. aga arvestades seda, et taastuvenergia ja on väga kõikuv nähtus, siis tähendab, et on vaja pikemas perspektiivis teha suuri investeeringuid elektrivõrkudesse ning energiavõrkude infrastruktuurid, mida me vajame aastani kaks tuhat viiskümmend, on midagi, mille peale me peame tõsiselt nüüd mõtlema. kõigepealt me peame mõtlema ka selle peale, kuidas taastuvenergia edasi areneb meil, me oleme välja toonud erinevad stsenaariumid selle kohta, kus on mitmetest erinevatest eeldustest lähtutud ja suurem osa eh, nendest eh, stsenaariumidest sündis enne Fukushimat. nii et pärast Fukushimat on juba paljud riigid otsustanud muuta oma energiapoliitikat ja seda me ei ole arvestanud siin selles uurimuses. aga me peame mõtlema ka võrgu pariteedi eh, saavutamise peale. me peame ka arvestama vaatama, et taastuvenergiaalased tehnoloogiad võivad stsenaariumites oma korrektiivid teha tulevikus. nüüd, kui me vaatame neid erinevaid stsenaariume ja prognoose, mis me oleme koostanud, siis seni eh, näiks see, et eh, tulemused tegelikult lähevad prognoosidest kaugemale. selline on vähemasti olukord senini olnud kui me vaatame, millised on infrastruktuuri väljaarendamise prioriteedid, kulud ja tulud, mõjuanalüüsid, siis äh, need on väga olulised teemad, mille juurde me tuleme tagasi siin ettekandes, aga samas tuleb silmas pidada ka, et raskusi on nende eesmärkide määratlemisega äh, me tahame rääkida ka poliitilistest eesmärkidest Euroopa Liidu tasandil ja olemasolevatest õigusaktidest ning võrkude edasiarendamisest. igatahes äh, meie uuring on olnud kõikehõlmav ja kõiki neid aspekte arvestanud. nüüd alustuseks tahaksin rääkida peamistest kaalutlustest, millest me lähtusime. Need on peamised kaalutlused, sest meie arvates tuleb peamine just võtta sisse sellisesse uurimusse, mis tingimata seal peab sees olema, mida peab kindlasti arvestama, kõigepealt väga üksikasjalikud kulude-tulude analüüsid erinevate infrastruktuuriprojektide puhul, tulen selle juurde veel tagasi, samuti tuleb silmas pidada, millised on need tulud ja võimalikud konfliktid, mis Euroopa Liidu energiaturu integreerimisel ja tarnekindluse poliitikates on ja peame silmas pidama, et infrastruktuuri laiendamine energeetika vallas on vajalik, meil on vaja rohkem süsteemide vahelisi äh, ühendusi, sellega me vähendame ülekoormust ja energiaturgudel kaupavahetus, kauplemine suureneb ja sellega väheneb ka meie sõltuvus fossiilsetest kütustest. Ähm, aga Äh, võib-olla tekib sõltuvus hoopis biokütustest äh, ja näiteks Aafrika päikeseenergiast tulevikus hoopis ja samuti haruldaste muldmetallide äh, import taastuvate energiate puhul on midagi, mida peab arvesse võtma. nii et võrkude areng kindlasti mõjutab ka hindade kujunemist ajapikku. me näeme, et siin toimuvad suured muutused ja ka geograafiliselt äh, saab olukord olema erisugune. Äh, elektribilansi tagamine on samuti väga oluline teema ja ka turu kui sellise tasakaalu tagamine on väga tähtis. Äh, reservvõimsused kindlasti ka hakkavad suurenema ja suurendavad sellega ka energia hinda ja selle peale peame mõtlema üleminekufaasis väga tõsiselt kui me vaatame uute energiaalaste infrastruktuuride mõju keskkonnale, siis siin on mitu kaalutlust, mis vajavad uurimist ja tuleme nende juurde tagasi põhjalikumalt hiljem. aga kindlasti peame mõtlema selle peale, milline on mõju kliimamuutuste poliitikal ühelt poolt ja teiselt poolt heitmekaubanduse süsteemi mehhanismide vahel ning ka taastuvate energiaallikate ressursside hulga vahel, siin võivad olla mõned vastuolud, mis ka uuringus kajastamist leidsid. me oleme käsitlenud erinevaid tõkke, tõkkeid, sotsiaalsed, majanduslikud ja halduslikud tõkked on meil analüüsimisel olnud ning lõpetuseks vaatasime ka seda, milline on poliitikute roll, kes peavad hea seisma selle eest, et Euroopa elektriinfrastruktuur oleks modernne ja et meie energiaalased eesmärgid vastaksid meie majanduse olukorrale ja eesmärkidele. väga palju tööd on tänaseks ära tehtud eh, muudatuste ellukutsumiseks koordineeritud on neid tegevusi oluliselt aga on vaja taotleda suuremat koordineerimist ühelt poolt, aga samas ka suuremat vastutust. nüüd järgmised slaidid on võib-olla teil juba enne varasemast ajast tuttavad. siin te näete, kuidas geograafiliselt jaotub ähm, avamere tuuleenergia allikate kasutamine siin Euroopas äh, te näete ka siin paremal äh, päikeseenergia hulka mm, Euroopas. Need on energiaallikad, mis äh, on kõikuvad äh, ja mitte alati prognoositavad energiaallikad. ja siin selles valdkonnas toimuvad just kõige suuremad muutused, tähtis on integreerida need kõikuvad energiaallikad. hea uudis on see, et nendest energiaallikatest piisab selleks, et kõik meie vajadused rahuldada, aga praeguse infrastruktuuriga meil neid kasutada ei õnnestu piisavalt. taastuvad energiaallikad, need kõikuva mahuga energiaallikad ei ole mitte alati olemas seal, kus neid kõige rohkem vajatakse, mis tähendab seda, et on vaja tegeleda nende energiate ülekandega sealt, kus neid toodetakse seal, kus neid vaja läheb, energiat ja kõikidel pingetasanditel. nüüd bilansi tagamine. siin te näete veel kahte energiaallikat, soojusenergia ja hüdroenergia, geo, geosoojusenergia ehk siis maapõueenergia ja hüdroenergia ja te näete, mida tumedam mingi lapike siin kaardil on, seda suuremad varud seal on. ja nagu ma ütlesin, on vaja tasakaalustada pakkumine ja nõudlus, on vaja stabiliseerida ja hallata nõudlust ja samas tagada piisav paindlikkus. kõikumine ei toimu mitte ainult päeva raames, vaid ka aastaaegade kaupa nii et milliseid muudatusi me siis eeldame? loomulikult ülekandevõrkude laiendamine on väga võimas meetod, millega me tagame äh, bilansi ja nõudluse tasakaalu, nõudluse ja pakkumise tasakaalu. aga on vaja ka muu peale mõelda, nagu näiteks turgude ülesehituse muutmine, samuti tootmise poole juhtimise peale paremini mõelda, samuti on vaja mõelda elekt-, elektri muundamisele, muude kasutamiste, nagu näiteks transpordi tarbeks, samuti nõudluse poolne reageering ja ka energia akumuleerimisest me peame rääkima, sellest me räägime pikemalt, me oleme rääkinud nafta ja gaasi akumuleerimisest, aga tulevikus peame mõtlema ka taastuva elektri äh, akumuleerimise, säilitamise peale. nüüd järgmiselt slaidilt te näete neid erinevaid variante ja nende tagajärgi. alumisel vertikaalsel, ülemisel vertikaalsel teljel te näete kulusid. see on siis vertikaalsel teljel ja horisontaalsel teljel te näete mitmesuguste genereerimiste osakaalu kasvu ja mida see kõik maksma läheb ja ma arvan, et siin tuleb öelda järgmiselt, kõik need variandid juba täna on käivitunud ühel või teisel viisil või ulatuses ja optimaalne struktuur sõltub loomulikult kohapealsetest asjaoludest, mõnikord öö, eh, ollakse öö, eh, salvestamist akumuleerimispaikadele lähemal, teinekord jälle mitte. tähtis on, et Euroopa Liidu tasandil optimeeritakse Euroopa Liidu tegevuspoliitikaid ja tehtakse seda kulu efektiivselt. tuleb arvestada ka ju eh, osaliste majandusliku jätkusuutlikkusega ja investeerijate huvidega. Eh, mida te uuringus loete, seda ma just tutvustasin, aga nüüd tulen juba üksikasjade juurde. siin eh, te näete erinevaid tõkkeid, neli erinevat tõkete kategooriat on siin välja toodud. me oleme välja toonud Äh, tehnilised tõkked, seal kõige alumisel real näete neid. aga need on kõige väiksem tõke. Nendega tuleb toime, aga ülejäänud kolm valdkonda, halduslik, sotsiaalne ja majanduslik, on valdkonnad, kus tõkked vajavad tegelemist ja väga palju poliitilist tahet on vaja Euroopa Liidu ja liikmesriigi tasandil nende tõketega toimetulekuks. nüüd tõkete järjekord ei olegi võib-olla niivõrd oluline meie arvates, sest iga tõke võib olla erineva kaaluga, kõik sõltub kohapealsetest energiaprojektidest. mida te siin silmas, et aega napib, ma jätan sõnajärjega Mattiasele, aga näitan siin majanduslikke tõkkeid. Need on turumoonutused, piiriülesed küsimused eriti kui kaasatud on rohkem kui kaks riiki ja et puuduvad stiimulid investeeringuteks e, tahetakse investeeringud tasa teenida ja tihtipeale on suureks probleemiks ka, et erasektori poolne finantseerimine puudub. sest erainvestorid kardavad, et nende investeeringud ei tasu ennast tulevikus ära. on ka sotsiaalsed tõkked, keskkonnaalased kaalutlused nagu näiteks lindude peale ja nahkhiirte peale peab mõtlema, samuti tervishoiualased küsimused, e, ka nendega peab väga tõsiselt tegelema, tuleb huvirühmi korralikult teavitada ja loomulikult negatiivne mõju maastikule, see võib olla negatiivne visuaalselt, aga vähendada võib ka mm, kinnisvara väärtust omanike jaoks meil on ka halduslikud tõkked, nimelt liikmesriikide regulatsioon, mis mõnikord on vastuolus Euroopa Liidu tasandi õigusaktidega, lubade saamise protseduurid venivad, juurdepääs võrkudele eh, on eh, raske, sest võrkude väljaarendamine toimub aeglaselt ning eh, keskkonnamõjude hindamine tihtipeale on väga kulukas ja nõuab aega. ma annan Mattiasele sõnajärje üle ja tema räägib nüüd juba järgmistel teemadel. ma tänan, Antoni, mina koondaks tähelepanu ühelt poolt kulude-tulude analüüsile, kui tegemist on elektri infrastruktuuridega ja räägiksin ka nendest prioriteetidest, mida praegu Euroopa Liidu tasandil arutatakse nende infrastruktuuridega seoses. nüüd, eh, mis on kulude-tulude analüüsi eesmärk? aeg, lihtsalt ma tuletan teile meelde, miks tegemist on niivõrd tähtsa teemaga. nimelt on vaja mõelda, milliseid investeeringuid teha ja võtta saada selleks suunised ja mõelda ka selle peale, millised kulud osalistel tuleb teha. ja kõike seda tegevust tuleb suunata, see ei tähenda ainult seda, et kinnitatakse teatud projektid või peatatakse projektid, aga peab mõtlema ka selle peale, millised projektid kõige suuremat tulu toovad Äh, ja kus on kulud äh, kõige mõistlikumad. nii et tegemist on projektide järjekorda panemisega ja ma meenutan meile ka seda, et kulude-tulude analüüsid hõlmavad kõiki infrastruktuuri eesmärke, infrastruktuuri laiendamise eesmärke, mitte ainult ei puuduta taastuvaid energiaallikaid. enamik teist on võib-olla seda slaidi näinud, aga lihtsalt teile meenutamiseks, et Mm, investeeringud võrkude laiendamisse on vajalikud selleks, et varustuskindlust tagada ja seda suurendada ning integreerida taastuvad energiaallikad ja samuti integreerida Euroopa elektriturgusid. Eh, mida me siin näeme? siin on eri, erinevad infrastruktuuride tüüpi. kõige tähtsam loomulikult on võrkude laiendamine, aga me räägime ka akumuleerimisest Äh, salvestamisest, see täiendab võrkude laiendamist, mõnikord ei olegi vaja võrkusid laiendada, juhul kui on võimalik akumuleerimisvõimsust suurendada. samuti nõudlusele vastamine, nõudluse täitmine, äh, kui seda õnnestub teha taastuvate energiaallikate varal, siis ei ole vaja võib-olla võrkusid juurde ehitadagi. ja loomulikult varustuspoolne juhtimine peab etendama tulevikus suuremat rolli. ja väga tähtis on meeles pidada sellele, et infrastruktuuride eluiga kestab aastakümneid, nii et need infrastruktuurid kestavad ka pärast aastat kaks tuhat viiskümmend, kui me täna nende osas otsuse langetamine. ja aeg Äh, on väga tähtis element, võib kuluda ka aastakümneid selleks, et mõnda infrastruktuuriprojekti ellu rakendada, nii et tegemist on väga pikkade ajavahemikega, mida tuleb arvesse võtta ja tähtis on, et korralikud kulude-tulude analüüsid oleksid olemas. ja on terve rida ähm, ebakindlu- aspekte kulude-tulude analüüside puhul. väga raske on kulude-tulude analüüsides väga kindlalt Äh, ära otsustada pikaajalisemad küsimused, kes teab, millised kulud-tulud on aastal kaks tuhat viiskümmend. raske on neid hinnanguid praegu anda. meil on äh, terve rida parameetreid, mille me aluseks võtame. Äh, näiteks kütuste hinnad, samuti ülekandevõrkudesse investeeringute tegemise kulutused, samuti süsteemi turvalisuse Mm, väärtus, tegevustingimused ja nii edasi, need on kõik tegurid, mida tuleb arvesse võtta ja mida teha nende ebakindlate, teadmata teguritega. siin on mitmesuguseid stsenaariumeid, mida järgida. võtame äh, kümme, kakskümmend, kolmkümmend stsenaariumit kaaluda ja siis vaatame, millised oleksid need kõige kindlamad investeerimisotsused, tuginedes nendele paljudele stsenaariumidele. ja tähtis on ka see tundlikkuse äh, analüüs läbi viia, võttes arvesse kõik parameetrid ja vaadata, mis siis kõige rohkem hakkab mõjutama tulusid-kulusid. peamised tulud. jah, see on üsna pikk nimekiri ja ma ei hakka sellel põhjalikult peatuma, aga äh, põhimõtteliselt kasvab äh, loomulikult taastuvate energiaallikatel tugineva tootmise tõhusus suureneb konkurentsivõime, vähenevad süsteemi tegevuskulud, suureneb kindlasti ka varustuskindlus tänu taastuvatele energiaallikatele, mida kasutatakse energia tootmiseks. ja me teame ka, et taastuvate energiaallikaid on tootmises võimalik kasutada piiriüleselt. ja kindlasti turud muutuvad tugevamaks ning ka nõudluse poolne osalemine tugevneb. nüüd energiaakumulatsiooni rajatiste kasutamine kindlasti ka suureneb taastuva e, elektri puhul. praegu on need võimsused väga väikesed, kui me võrdleme näiteks gaasimahutitega e, gaasi ja äh, nafta säilitamisvõimalustega, need on väga suured praegu võrreldes äh, sellega, mis praegu on taastuva energia puhul ning äh, tulu tõuseb ka sellest, et uued äh, tootjad tulevad turule, sest turg kasvab kõigi jaoks, võimalused avanevad kõigi jaoks. mida meie kulud-tulude analüüs näitab, millised saavad olema tulemused infrastruktuurile. me näeme, et tulud saavad olema suuremad kui kulud, aga ülesanne on nüüd selles, et väga täpselt välja arvutada need tulud ja kulud. ja tugineda seejuures paljudele stsenaariumidele ja vaadata, mis on jätkusuutlik ja mis mitte. nii et tulud on kindlasti suuremad, aga me teame ka seda, et tulud ei jagune ühtlaselt ja sellepärast tulude-kulude analüüs aitab meil ka omistada kulud erinevatele huvirühmadele, sidusrühmadele, kes projektiga tegelevad. nüüd ma tulen eh, prioritiseerimise juurde, milliseid infrastruktuure prioriteetselt arendada, kuhu prioriteetselt investeerida. meil on ju taastuvate energiate plaanid. me teame, et Iirimaa, Taani, Kreeka, Hispaania, Portugal, Saksamaa eh, kasutavad väga suures ulatuses taastuvatest energiast elektrit. ja me teame, eh, kui palju näiteks Prantsuse võrgus kasutatakse tuuleenergiat toodetud elektrit. Hispaania, Portugal, Saksamaa ja Prantsusmaa näiteks kasutavad väga palju seda. nüüd, mida see kõik tähendab võrkude jaoks? me oleme teinud ettepaneku seada prioriteedid in-, energia infrastruktuuri paketis, see pakett pak-, tuli välja oktoobris komisjonilt ja kümneaastane arenguplaan, pilootprojekt aast-, kaks tuhat kümme tegeleb selle teemaga. aga need dokumendid on alt üles lähenemisviisiga koostatud projektid. kui riik otsustab, millised on kõik tema tähtsamad projektid, siis teavitab sellest, aga see ei ole ülevalt alla lähenemisviis tuleks hoopis vaadata Euroopat ülevalt poolt satelliidilt ja mitte tõmmata piire. selline ülevalt alla lähenemisviis on midagi, mida veel ei ole, aga juba esimesi samme siin tehakse. kui me nüüd vaatame infrastruktuuripaketi artiklit kaksteist, teen eh, ettepanekuid siis seal räägitakse harmoneeritud energiasüsteemidest, mille väljaarendamisel tugevda, tugineda tulude-kulude analüüsile ja arvesse võtta Euroopa Liidu üldiseid huvisid. see on väga ambitsioonikas äh, et, ettepanek ühe kuuga hakata tuginema sellele metoodikale pärast seda, kui määrus jõustub me arvame, et korralik metoodika nõuab ikkagi pikemat aega ja seda aega tasub kulutada metoodika korralikuks väljatöötamiseks. vaatamata sellele, et kulude-tulude analüüse on juba tehtud, me arvame, et ühelt poolt ei ole nad siiski ammendavad eh, ja ei ole päris kindel, kas need prioriteedid, mis praeguseks on välja pakutud, ikka on optimaalsed ja nad ei ole ka piisavalt üksikasjalikud ja tugevad selleks, et pidada neid teaduslikult ja poliitiliselt piisavaks ja rahuldavaks. kui me nüüd vaatame seda kaarti, siis siin me näeme süsteemide vahelisi ühendusi, mis juba praegu on olemas. Läheme edasi. järgmisel slaidil me näeme, kus on prioriteedid, kui me vaatame pilootprojekti tulemustele TÜNT kaks tuhat kümme ja siin te näete, milline hakkab olukord olema aastal kaks tuhat kümme plaanide kohaselt, kaks tuhat kakskümmend plaanide kohaselt. näib, et tegemist on nagu esmapilgul üsna heade ettepanekutega, aga tegelikult teaduslikku põhja neil all ei ole, väitmaks, et nad tõesti on parimad ettepanekud meil on vaja hoopis põhjalikumalt asja veel uurida ja teha seda sidunalt ja läheneda just Euroopa Liidu tasandil vajadustele. ja sellest see slaid siin räägibki. ja tuleme nüüd viimase ettekande slaidi juurde, meie soovituste juurde e,. E, infrastruktuuridel on suur e, asendatavuse võime, mis tähendab seda, et iga projekt, mis välja pakutakse, võib omada ka alternatiivprojekti ja kulude-tulude analüüs tuleb iga projekti puhul läbi viia, eh, tuvastamaks, millised on kõige kuluefektiivsemad ettepanekud ja need paljud stsenaariumid näitasid, et selline lähenemisviis on vajalik ja vaja on ka vaadata pikemat perspektiivi, sest ehm, paljud infrastruktuurid eh, on ka pärast aastat kaks tuhat viiskümmend veel töös ja nagu ma ütlesin, teadusuuringuid tuleb tugevdada, et tõesti tulemused oleksid korralikud ja põhjalikud ja siis juba nende alusel võetaks vastu poliitilised otsused. ma peatuksin siin ja tänan teid tähelepanu eest ja ma olen valmis ja minu kolleegki on valmis teile küsimustele vastama. Ringraziamo i nostri relatori, diamo subito la parola a Correia me oleme raportööridele väga tänulikud. nii, ja nüüd palun saame küsimustele vastamiseks viis minutit. Ehm, suur aitäh, ma olen väga õnnelik, et mulle antakse viis minutit. kõigepealt tahaksin ma õnnitleda uurimuse koostajaid. minu meelest on tegemist väga olulise uurimusega see kujutab endast olulist panust eh, määruse ellurakendamiseks. iseäranis, kui me vaatleme kulutulude analüüsi, mis kujutab endast uurimuse tähtsat elementi. samas tahaksin küsida, mis te arvate, kuidas on võimalik ületada neid takistusi, mis on võrkude rajamisel nii keskkonna kui ka finantseerimise aspektist lähtudes. siin ju sellega tõusetuvad mitte ainult keskkonnatõkked, vaid ka tehnilised, sotsiaalsed ja rahalised tõkked, sest öö, äh, kui eh, rajada need võrgud maismaale, siis kulu, kujunevad need kaks, kaks ja pool korda kallimaks. on neid, kes väidavad, et need kulud võivad kasvada isegi neljakordseks. seetõttu ma tahaksin küsida, mida te, kuidas teie hinnakul on tõepoolest võimalik neid takistusi ületada nii, et välja paotud projekt üldse ellu viidaks, et tagada tõketeta energiatarne. ja kui me räägime salvestamisest, me ju usume teaduse ja tehnika progressi, usume sellesse piiritult, kuid veeenergia salvestamine on minu arvates niisugune salvestusviis, Äh, milles meil on kõige lihtsam uskuda kuid me oleme salvestamise puhul alles salvestamise mitmekesistamise suunas teel. meil on väga palju lahendamata probleeme taastuvenergia salvestamisel, akumuleerimisel. kas me võiksime lähtuda sellest, et näiteks kuni aastani kakskümmend kakskümmend on suudetud saavutada tehnoloogilisi lahendusi, mis aitaksid meil seda salvestamisküsimust lahendada. nüüd ma tuleksin tagasi, tuleksin päikesepaneelide juurde. Teie ettekandest ja teie uurimusest lähtudes ma näen, et sellele ei ole seni väga suurt tähelepanu pööratud. sellele teemale pühendatakse ka teie uurimuses suhteliselt vähe tähelepanu. kas te leiate, et päikesepaneelide kasutamine äh, saab olema perspektiivikas äh, kui äh, energiaallikas eeskätt kodumajapidamistes. meie riik kõike kritiseeritakse sageli suurepäraste projektide eest, kuid me ei tohi unustada, et nende elluviimiseks tuleb eeskätt kasutada elanikkonna rahalisi vahendeid, jutt on aga suuremahulistest investeeringutest ja kui ma vaatan, et me teeme aga uusi energiaalase, energiavaldkonna problemaatika lahendusi, siis nendega kaasnevad ikka ja jälle suured elanike, tarbijatepoolsed rahalised kulutused, selles mõttes oleksin oodanud teilt kui ettekandjatelt äh, ka öö, uuemaid lahendusi, mis ei eeldaks alati nii suurt öö, tarbijate finantskoormust. ja nüüd, kui me räägime võrdlevatest metoodikatest, mida te oma uurimuses kasutasite, siis ehm, milliseid neid oleks kõige otstarbekam kasutada Enso puhul? näiteks perioodidel, mil on kõige Äh, kõrgem energiatarbimise maht, kas kõik need argumendid, mida teie selles osas oma uurimuses esitate, on tõepoolest praktikas paikapidavad või peaksime kasutama mingeid muid argumente lisaks? suur aitäh! me oleme, meil on viis sõnasoovijat, siis me saame äh, selle uurimuse üle hääletada. suur tänu, esinaine ja suur tänu sõnavõtjatele. üks element tundus mulle väga olulisena teie sõnavõtus. nimelt praegu räägitakse läbi uut määrust, mis loodetavasti annab meile uued kriteeriumid ja äh, Teie rääkisite siin ka kulutulu analüüsist ning äh, selle järgi peaks ka saama mingeid ühiseid huve leida ja, ja projekte välja töötada, aga praegusel hetkel on tegemist siiski liikmesriikide endi huvidega, eraldiseisvate huvidega, kas ei oleks võimalik ükskord, kui tõesti analüüs on läbi viidud, indikaatorid välja töötatud, tõesti pöörduda liikmesriikide poole ja öelda, et kakskümmend seitse erinevat äh, huvi ei anna meile üle-euroopalist tulusat äh, projekti ja äh, või kuidas oleks võimalik ühiseid projekte ähm, välja töötada tõesti, mis annaksid Euroopa tasandil ka kasu, mis, mis tegelikult on väga vajalikud, sest me peame investeerima infrastruktuuridesse. suur tänu. Grazie. Io chiudo la lista degli oratori perché ne ho ancora otto, altrimenti non facciamo più rispondere. Collega Albert. ma annan nüüd eh, sõna kolleeg Albertinile. suur aitäh! enne kui ma nüüd äh, alu-, alustan oma küsimusega, tahaksin ühe sissejuhatava märkuse teha. ma olen selles komisjonis äh, alles algaja, võib-olla te andestate selle mulle. meie eesmärk on äh, nii objektiivselt kui võimalik analüüsida taastuvenergia tootmist ja jaotamist ja teie tegelesite kõige klassikalisemate energiaallikatega, tuuleenergia, hüdroenergia, geotermiline energia. mina olen olnud Milano linnapea ja meie taastuvenergiaallikatest on kõige kasulikumaks osutunud prügi. tuhanded tonnid prügi, mis igal pool Euroopa Liidu prügilates vedeleb see on tohutu energiaallikas, taastuvenergiaallikas, see on väga huvitav äh, võimalus ja enamus äh, prügist on ju äh, tuvastatav. ja tegelikult on, on prügil töötavad energiajaamad küll ju nii-öelda soojusenergiajaamad, aga me teame kõik, et prügikäitlus on väga kallis ja samas prügi on ju mõnes mõttes palju ta taastuvam või taaskäideldavam energialik kui need energiaallikad, millest teie rääkisite. seetõttu tahaksin, et teie pööraksite ka sellele energiaallikale tähelepanu, sest minu arvates väärib see seda. teine märkus. osad teadlased arvavad, et tuumajaamad, tuumajaamade tulevik, kui tõesti nad hakkavad tööle uuel tehnoloogial, ei hakka, seal ei hakata enam kasuta, kasutama uraaniumit, aga uraaniumit on ju tegelikult peaaegu igal pool ja võib-olla seda peaks ka siiski kaaluma taastuvenergia allikana. suur tänu, proua Merkis! Mr Prodi. härra Prodi hoopis. Grazie presidente eh,, mi scuso ma io ne ho preso. aitäh. mul on väga kahju, mul avanes alles praegu võimalus tutvuda selle uurimusega kuid mulle torkas kohe silma, et selles puuduvad kaalutlused, mis minu silmis on otsustava tähtsusega. kui me räägime energiateedest, äh, kõrgepinge elektrienergiast, mille puhul on äh, kulutused kolm korda väiksemad kui tavapäraste kõrgepingeliinide puhul, sest kui me räägime nendest energiakoridoridest Euroopas, siis oleksid just need kiirteed Eh, Euroopas selleks võimaluseks, mis aitaksid meil eh, energiavarustuskindlust parandada. ja kui me vaatame siin toodud andmeid ja võrdleme selle olemasoleva statistikaga, siis ma leian, et me peaksime otsustama paremate lahenduste kui energia, taastuvenergia akumulatsiooni kasuks Äh, muuhulgas tahaksin väljendada oma toetust tuuleenergia salvestamisvõimaluste parandamisele. ma leian, et meil on väga oluline eeskätt aga pühendada oma tähelepanu elektrienergia salvestamisele. siis ma tahaksin tulla teema juurde, mida puudutas juba äh, kolleeg ja see puudutas äh, prügikäitlust. minu arvates on siinkohal väga ulatuslikud võimalused, mida me siiamaani täiel määral ära ei kasuta ja prügipõletusjaamadest me saame toota elektrienergiat ilma, et me peaksime kasutama selleks taastuvenergiaallikaid. härra Kelly, suur tänu väga huvitavate ettekannete eest, tahaksin kaks märkust teha. üks puudutab äh, seda, vajadust vaadata kaugemale kui aasta kaks tuhat kakskümmend. tõesti, praegu me oleme alles aastal kaks tuhat kaksteist, aga enne kui kõik need projektid käivituvad, võib-olla meie vajadused hoopis muutuvad ning tahaksin rohkem kuulda ka energia akumuleerimisest, selle potentsiaalist, Ähm, milliseid meetmeid võiks kasutada, milline võiks olla üldine strateegia Euroopa Liidus ja jällegi väga huvitav mõte oli see, kui tähtis on alt üles lähenemine. iseäranis äh, arvestades haldustõkkeid, mida tuleb ületada. oluline on saavutada asjakohane dünaamika, arvestades kohalikke vajadusi, äh, samuti ka üle-euroopalisi vajadusi, iseäranis kui me räägime siin üle-euroopalistest võrgustikest, kindlasti tuleb äh, siingi koordineerida palju rohkem, nii nagu praegu äh, fiskaalküsimustes tehakse. ja veel üks märkus, äh, siin mainiti tuumauuringuid, kuidas see teie arvates võiks mõjutada teisi energiaallikaid, mida teeb näiteks Venemaa, Venemaal minnakse selles vallas väga kiiresti edasi praegu, tänan. aitäh, härra Turmes, palun ma soovin rääkida küsimusest, kuidas koordineerida võrkude planeerimisest, kuidas koordineerida kahte lähenemist alt üles ja ülevalt alla. ma olen lugenud härra de Correa de Campuse raportit ja seal öeldakse, et väga keeruline on andmetele ligipääs, nendele andmetele, mis puudutavad eh, elektriliikumist. iga süsteem hoiab oma andmeid enda teada ja kui nüüd oleks võimalik rohkem koordineerida, vähemalt eh, regiooni tasandilgi, eh, TSO-de vahel ja näiteks võiks luua sellised koordineerimiskeskused, kuhu kõik andmed jooksevad, see annaks võimaluse saada rohkem andmeid, informatsiooni ja meil oleks ka nii-öelda tagavara väljapääsu leidmine lihtsam. nii. see oli üks aspekt ja teiseks äh, tahtsin rääkida projektist Helios, millega ma ise mõned kuud tagasi tegelesin. selle eesmärk oli Kreekas teatud määral nagu äh, saksa rahadega ehitada suure päikeseenergia äh, suure võimsusega päikeseenergiajaam. muide, invest-, investeeringud Saksamaal sellesse energialiiki on palju odavamad kui Kreekas. aga mulle öeldi, et äh, see vahe päikesekiirguse vahel Kreeka ja Saksamaa puhul on hoopis väiksem kui äh, kulutatava kapitali vahe. ja nüüd päikeseenergia ilmselt äh, kujuneb palju kallimaks Kreekas kui Saksamaal, kuigi päikest võib-olla on umbes sama palju. investeerimine Kreeka saartele on tänapäeval väga kallis, sest äh, kui praegu laenatakse niisuguste projektide äh, jaoks turul, siis me peame maksma sama intressimäära, mis Kreeka riiki maksab ja nüüd kapitalikulud, iseenesest nende riikide jaoks, kes peavad praegu oma laenudest väga kõrget intressi maksma, on väga tõsine küsimus. suur tänu, kolleeg Koši. suur tänu, esinaine. ma ei kuulnud äh, ettekannetes äh, mõtet, et taastuvenergia tootja keskmise, keskmine suurus ja, ja, ja nende paiknemine Euroopa Liidus, et need vajavad ka analüüsimist. kui te mõtlete äh, nüüd sellele, et taastuvenergiat hakatakse suurtes äh, energiajaamades äh, tootma, siis tuleks ju mingisugune võrgustik luua näiteks ikkagi kõrgepiiniliinide võrgustik. aga Jeremy Rifkin, meie vana sõber, tema jutu järgi tuleb siiski mõelda igale majale, igale kvartalile, igale, eh, igale autole, mis võib samuti Äh, toota energiat ja, ja selle järgi liigub ringi tuhandeid, miljoneid lausa energiaallikaid ja selles mõttes ei ole võrgul, ühel energiavõrgul äh, sugugi sarnane morfoloogia, ülesehitus, ka topoloogia kui nende suurte elektrijaamade puhul näiteks, millised äh, hüpoteesid teil on aastaks kaks tuhat viiskümmend, me räägime siin äh, Eh, eelkõige nendest väikestest hajutatud energia, energiat tootvatest taastuvenergiaallikatest. ja nende võrdlusest suurte elektrijaamadega. nüüd ähm, äh, muidugi äh, energia ringlemine muide äh, nagu äh, Prantsuse Rahvusassamblees kunagi räägiti äh, Äh, on meid juba ära tüüdanud, need suured projektid on meid juba ära tüüdanud, sellepärast et äh, selleks, et ühte seadust, äh, ühest seadusest kinni pidada, tuleb hoopis teisi seadusi hääletada. suur aitäh teile! järgmine sõnavõtja, palun suur aitäh! ma tahaksin tõepoolest tänada nii olulise ja tähtsa analüüsi eest, mis oma olemuselt on tulevikku suunatud, kuna tehnika ja tehnoloogia on väga kaugele arenenud ja juba tänasel päeval oleme nii kaugel, et me võiksime tegelikult seda kõike ellu viia ja meil ei pruugiks oodata aastat kaks tuhat viiskümmend, siis on minu arvates kõige suuremad takistused sotsiaalvaldkonnas. kuidas me peaksime veenma paremat poliitikat ajades selles, et nad peaksid tervitama tervislikumalt elavat planeeti ja et seoses selleks tuleks senisest enam kasutada taastuvaid energiaid, et nad võiksid ärutada kasutada neid võimalusi, mis peituvad taastuvenergiates, et luua uusi töökohti. see taastuvenergiat kujutavad endast tõepoolest uut äh, panust töökohtade loomisele, aitäh! aitäh! kas komisjoni esindaja soovib sõna? ei. siis ma tahaksin lühikesteks vastuteks anda äh, sõna äh, mõlemale uuringu tutvustajale. suur tänu äh, väga huvitavad küsimused olid ja, ja see teeb head meelt, et kõik need küsimused püüavad samu probleeme lahendada nagu meiegi oma uurimuses kui me räägime taastuvenergia integratsioonist, siis tegemist on tõesti väga pika võrdlusega, kus on mitmeid tegureid ja mitmed, mitmeid muutujaid ning äh, kõik need tegurid on äh, võrdse tähtsusega lahenduse leidmisel. seetõttu mm, soovitus täiendavateks teadusuuringuteks ja aruteludeks on väga teretulnud ja see on ka meie uurimuse üks järeldusi tahaksin rõhutada seda küsimust, äh, mis puudutas ähm, haldustõkkeid, kas nad võivad turu arengule takistuseks osutuda. ma arvan, et äh, see, ka viimane küsimus oli selle teemaga seotud, äh, kas neid tõkkeid, takistusi on võimalik kuidagi kindlaks määrata. enamus takistustest on ületatavad, on olemas lahendusi, lahendused aga vajavad poliitilist tahet nad realiseeruksid, meil on vaja teadusuuringuid, pühendunult tegutsemist. loomulikult on ka oluline sotsiaalne äh, aktsepteerimine või ühiskonna poolt aktsepteerimine, kui on tegemist uute arengutega. ja nüüd annaksin Mattiasele sõnajärje üle, sest meil oli ju veel küsimusi vastata ma püüan nüüd vastata kolmele küsimuste põhirühmale. üks küsis, puudutas akumuleerimist, teine puudutas võrkudesse investeerimist ja kolmas puudutas taastuvenergia allikat kui sellist. nüüd üks küsimus nimelt oli selline, et kas mitte ei peaks kasutama prügi taastuvenergia allikana umbes? umbes nelikümmend protsenti prügist on taaskasutatav, aga kuuskümmend protsenti on ikkagi ju äh, meil äh, fossiilse päritoluga ja äh, ikkagi, kui ka prügi kasutatakse energia tootmiseks, oleks see ikkagi väga väike osa kogu, kogu tarbimisest. teised taastuvenergia allikad on kvantitatiivselt olulisemad ja siis küsiti meie käest ka, et kas me ei peaks kaaluma ka muid energiaallikaid, mis on odavamad ja kes tegelikult lõpuks maksab, äh, maksab tarbija. kui te nüüd vaatate, kuidas hinnad on arenenud, siis kulud on arenenud, siis taastuvenergia tootmine on muutunud järjest äh, odavamaks ja kui me nüüd vaatleme neid maksusid ka veel, siis ähm, me oleme jõudnud sellise tasemeni, et, et ka majapidamiste jaoks on taastuvenergia atraktiivne. ja võrgu pariteet, nagu me siin rääkisime, võimaldab kodutootjatel ise energiat toota ja müüa võrgudesse see muutub kindlasti olulisemaks juba lähema paari aasta jooksul. taastuvenergial on tõest-, samuti potentsiaal vähendada tarbijate jaoks kulusid nii lähemas kui ka pikemas perspektiivis. siis räägiti võrgu investeeringutest. meie oma uuringus, analüüsis, ettekandes tõime välja selle, et alt üles suhtumine oleks väga oluline. aga ühel tingimusel. meie analüüs ei sisalda detailset infrastruktuuripaketti, sest meie analüüs sai valmis oktoobri keskel, just enne, kui komisjon oma uue paketiga välja tuli ja seetõttu on väga oluline, et et kaalutaks ka selle uue paketi võimalusi me ei teinud küll üksikasjalist analüüsi, kuid oleme oma ettepanekud teinud äh, nii-öelda üldise, äh, üldise analüüsi põhjal ja soovitame alt üles lähenemist. viimane küsimus puudutas äh, aku-, akumuleerimist. mina ütlen, et see, see on tõesti oluline, enamus juhtudel on võrgulaiendused siiski tänu akumuleerimisele vähem kulukad kuigi äh, akumuleerimise arendamine kohalikul tasandil võib olla odavam, kiirem lahendus, äh, seetõttu majanduslikult äh, on see muide, on muid-, on muide kõige huvitavam äh, asendada akumuleerimisega äh, siiani vajalikuks osutunud võrgulaiendused kohalikul tasandil on see väga huvitav lahendus, oli huvitav võimalus, laiemal tasandil, kui tõesti on vaja nii-öelda hooajalist äh, akumuleerimist äh, näiteks hüdroenergia puhul, siis äh, tõesti, see on väga oluline teema, siinkohal tuleb ainult äh, tõesti eh, keemilist reaktsiooni kaaluda, kas siis sünteetilist gaasi või, äh, või vesinikku toota ja, ja akumuleerida energiat sel moel. energia salvestamine vajab kõikidest kõnealustest tehnoloogiatest kõige rohkem arendustööd aga me peame arvestama ka seda, et ähm, kulud on siinkohal väga kõrged ja on ka muid miinuseid. tänan. suur aitäh. me täname mõlemat uuringu tutvustajat, aitäh.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 Äh, minul oli üks küsimus, proua esinaine. ma osalesin väga huvitaval keskustelul ja ja väga hea, et te hoiate meid kursis asjadega, aga need dokumendid, mis te välja jagasite, kas need ja kas need tõlgitakse ka saadikute emakeelde? aga selles on nimes. Si rassicuro che sarà tradotto in tutte le lingue e verrà messo a disposizione dei colleghi. Grazie. Partia, passiamo al voto allora. Il, abbia... kinnitan teile, et see ke-, kõikidesse keeltesse tõlgitakse ja teile ka edastatakse. Eh, nüüd mm, härra Chichesteri eh, raport Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti, ENISA kohta. enne kui me hakkame seda dokumenti hääletama, eh, tahan öelda järgmist. hääletusnimekirjas on meil ka energiatoodete ja elektri maksustamise teema. sada kaks ja sada neli. Eh, need muudatusettepanekud me hääletame täiendavalt veel läbi. nüüd sada kolm ja sada neli seda me hääletame täiendavalt veel juurde, kui me hakkame hääletama energiasaaduste maksustamise direktiivi. niisiis, läheme hääletamise juurde. hakkame pihta, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud artikkel neli, viiskümmend seitse, Chichester, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kolm, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud artikkel kuus. kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, see oli muudatusettepanek kakssada kümme. artikkel seitse, seitsekümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend viis muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolmteist, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend seitse. kahes osas. esimene, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada viisteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada kümme poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada üksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd kõik koos kakssada kakskümmend kaheksa, kakssada kakskümmend üheksa, kakssada kolmkümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd sada kaksteist poolt, vastu erapooletud vastu võetud. kompromiss kuus. palun. suur tänu. kuuenda kompromissettepaneku puhul soovime osade kaupa hääletamist. kõigepealt agentuur, mis peaks olema Kreekas peakorter Kreetal, aga personal Ateenas. me soovime vahet teha esimesel ja teisel real, sellepärast et kui me nüüd tõesti otsustame Kreetasse selle viia, siis peaks ikkagi lubama osal personalil ikkagi lihtsalt Kreeka territooriumil olla. me tahame hääletada neid asju erinevalt. Sul voto di compromesso non possiamo accettare dei, dei Äh, kompromissi puhul ei saa me osade kaupa hääletada, kahjuks ei ole see lubatud, kui kõik, kõik just seda ei nõua. Te oleks pidanud selle ettepaneku tegema varem. kompromiss kuus, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viisteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolmkümmend kaheksa kakssada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse, seitse A. kompromiss seitse A, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime üle, olgu nii kontroll lõppes. nii, hääletus lõppes ja lükati tagasi see kompromissettepanek. nüüd läheme hääletama seitse B-d, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmas, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üksteist, kes on poolt? pigem libe ettepanek kahekümne seitsmenda põhjenduspunkti kohta. esimees vabandab seitseteist Chichesteri ettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd üksteist, kes poolt? libe põhjenduspunkt kakskümmend seitse ja üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kolm, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa poolt. muudatusettepanek kakskümmend seitse, kes on poolt enne? vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kompromiss kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmine on kakskümmend kuus saja viiekümne üh-, sada viiskümmend üks. kas me selle üle oleme hääletanud? muudatus kakskümmend kuus, sada viiskümmend üks on identsed, jah, me hääletasime, need on juba läbi, need on identsed, hääletasime nad läbi koos, ütleb esimees. nüüd muudatusettepanek sada viiskümmend neli, sada viiskümmend viis, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend kuus, kes poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend viis poolt, vastu vastu võetud. nii, nüüd äh, lõpphääletus, nimeline hääletus. Il voto, siamo a posto? Il voto è chiuso Un momento ancora. Voto è chiuso. nii hääletus algas, nüüd on hääletus lõppenud ja eh, viiskümmend üks olid poolt, kolm vastu. viiskümmend kaks olid poolt ja kolm olid vastu. üks jäi erapooletuks. tänan teid südamest. härra Chichester ma tänan ja kõigepealt ma tahan tänada kolleege eh, väga ladusa hääletuse eest ja mul on suur heameel tulemuse üle, aga ma palun, et me lükkaksime edasi eh, õigusloomelise resolutsiooni üle hääletamise, selleks et meil oleks veel aega arutada nõukogu ja komisjoniga seda teemat. nii et lükakem edasi hääletamine õigusloomelise resolutsiooni üle, palun. Bene, abbiamo terminato, passiamo. olgu nii, oleme sellega nõus või kuidas? kas me peame selles kokku leppima? näib, et kõik on päri, mis tähendab seda, et lükkame selle hääletuse edasi. mina tahtnuks muidugi kohe hääletada, aga olgu nii E sekretariaat kinnitab mulle, et ei ole mõtet äh, hääletada nii et lükkamegi selle hääletuse edasi, aitäh, härra Chichester. mis tähendab seda, et me läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, järgmise hääletuse juurde. see on kuues päevakorrapunkt see puudutab kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammi kokkuvõtet ja seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi eesmärkide otsustamist. raportöör oli Kristina Lutjeres-Kordenes, esimene poolt vastu, erapooletud vastu võetud, teine poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, kolmas muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. number kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kümme, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üksteist, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaksteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmteist, kes poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. number kuusteist, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksateist poolt seitseteist, kontrollime seda seitsmeteistkümnendat elektrooniliselt, palun. hääletus lõppes. anti kakskümmend neli poolt, kakskümmend üheksa vastu, seega tagasi lükatud. ja number kaheksateist, kes poolt, vastu, erapooletut, tagasi lükatud. üheksateist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend, vabandust, vastu võetud oli see kolmkümmend kaks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Te soovite kontrollida? kontrollime elektrooniliselt kolmekümmend kolme, palun. Voto chiuso. Approvato. 36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 vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime elektrooniliselt kolmekümmend kaheksat, palun. hääletus lõppes see on tagasi lükatud kakskümmend kuus kahekümne viie vastu kolmkümmend üheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kaks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. seega lõpphääletus, nimeline hääletus palun hääletage elektrooniliselt. hääletus lõppes. raport on viiekümne ühe poolt või isegi viiekümne kahe poolt häälega vastu võetud. neli oli erapooletuid. ja järgmine punkt, palun. see on meie tänane kolmas hääletus meie elukindlustus, meie looduskapital Euroopa Liidu bioloogilise mitmekesisuse strateegia aastani kakskümmend kakskümmend. kompromiss A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss C poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, tagasi lükatud, palun vabandust, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. on tarvis kontrollida, kontrolligem. hääletamine on lõppenud seega nelikümmend üks vastuhäält, häält seega tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanek kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd hääletame kogu dokumendi osas, meil on nimeline hääletamine, hääletamine on alanud väga hea, viiskümmend neli poolt, üks erapooletu. järgmine hääletus puudutab imikutele ja väikelaste ning meditsiiniliseks eriotstarbeliseks ette nähtud toidainete raport raportöör Takula nimel tahaksin mõned märkused teha selle arvamuse kohta kooskõlas teiste fraktsioonide variraportööridega tegime me äh, ettepaneku hääletada A-plokis piim äh, äh, lastele, väikelastele ja teine plokk oli B, mis puudutas gluteenitalumatust. nüüd need, meie kaalutlused lähtuvad rahva tervisevajadusest ja seetõttu on tehtud ka niisugused ettepanekud ja me lisame ka märkuse ITRE äh, selgitustele, kus soovitakse ka, et Keskkonna ja Rahvatervise Komisjon analüüsiks nimetatud olulisi teemasid. aitäh! me arvestame raportööri palvet, kui me hakkame hääletama viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime. kui me räägime muudatusettepanekust viiskümmend kuus hääletamine on lõppenud, kolmkümmend neli poolt, kaheksateist vastu, vastu võetud, viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd me räägime viiekümne üheksast, hääletame neljas osas. esimene osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neljas osa poolt jah ei, see kõik langeb tegelikult ära. seega on kõik ülejäänu langeb ka ära ja see on tagasi lükatud. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd me räägime kompromissist üks, palun vabandust. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd muudatusettepanek kuuskümmend kolm, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. ei, juhataja parandab ennast, vastu võetud. nii, ja nüüd kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend viis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 seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend viis poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend seitse, ei, ei, kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kolm poolt, vastu,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 siis ülejäänud kolm osa langevad iseenesest ära. jõuame me kahekümne kolmanda juurde, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend viis poolt, kahekümne neljandat muudatusettepanek hääletatakse uuesti elektrooniliselt, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. kakskümmend kaheksa poolt, kakskümmend viis vastu, seega vastu võetud. nüüd on kahekümne viies muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd hääletame ploki A üle. poolt, vastu. ei, me peame seda kontrollima, asi pole selge. me äh, kontrollime üle elektroonilise ploki A hääletuse. hääletamine on lõppenud hääletamine on lõppenud, kakskümmend kaheksa poolt, kakskümmend seitse vastu ja see oli väga napilt praegu. seega vastu võetud, nüüd plokk B poolt, vastu, tagasi lükatud no kontrolligem ka ploki B elektrooniliselt, hääletus on alanud. on alanud. hääletamine on alanud ploki B üle, hääletamine on lõppenud, kakskümmend kaks poolt, kolmkümmend kolm vastu. tagasi lükatud. siis on meil veel seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. ja lõpphääletus, palun, nimeline hääletus algas. hääletamine on lõppenud. nelikümmend kaks poolt, üksteist vastu, üks erapooletu, vastu võetud voto ja nüüd me jõuame viimase hääletuse juurde, see käsitleb direktiivi, millega korraldatakse ümber energiatoodete ja elektrienergia maksustamise ühenduse raamistik. proua Kusko, te tahtsite selle kohta midagi öelda? ah, ei soovinud. jah, ma tahtsin öelda, et äh, ma tahtsin rääkida muudatusettepanekust sada kolm ja äh, saja neljast ka. me tahame, et neid eraldi hääletataks, nii et nad ei langeks välja. väga hea. see on nüüd meil vastu võetud nelikümmend kolm, kes on poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend viis, kes poolt, kes, vabandust, nelikümmend neli, nelikümmend neli lükati tagasi või nelikümmend neli, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. nelikümmend viis, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kuus, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. saite a favore, contrari, astenuti, appro- nelikümmend seitse, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kaheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend üks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kaks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kolm, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, viiskümmend neli, kes poolt, kes vastu, ei, sooviti kontrollida viiekümne kolmandat, palun, hääletage. oota, Kiusa. ära, John Evin. see on tagasi lükatud, teil oli õigus viiskümmend kolm lükati tagasi, kakskümmend viis kolmekümne vastu. kuhu me siis nüüd jõudsime, see oli viiskümmend kolm, nüüd tuleb viiskümmend neli, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. kontrollime viiekümne neljandat, palun sul 54, voto è chiuso. Kontroll lõppes. 34 pooltelt, 21 vastuhäält, seega vastu võetud. viiskümmend viis ja viiskümmend kuus koos. identsed, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud vastu võetud. number viis. või mis te ütlesite? kas te soovisite viiekümne viiendat kontrollida? hea küll, palun hääletage viiskümmend viis. hääletus lõppes. anti kolmkümmend neli poolthäält, kakskümmend vastuhäält, seega heaks kiidetud ja nüüd viiskümmend viis ja viiskümmend kuus koos, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud. vabandust, ma tegelikult soovisin viiendat muudatusettepanekut hääletada, eks ole, viis ja kuuskümmend käivad koos. kes poolt, kes vastu, kes erapooletud palun tõstke korralikult käsi, muidu ei saa lugeda. number viis ja number kuuskümmend koos. ja nüüd hääletage. elektrooniline hääletus lõppes. kolmkümmend neli poolt, üheksateist vastu. see võeti vastu. nüüd number kuuskümmend üks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud number kuus ja kuuskümmend kaks on identsed, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. seitse ja kuuskümmend neli jällegi identsed, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kuus, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud kuuskümmend seitse, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu, tagasi lükatud kelle ja number üheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend kolm, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud Ai, seitsekümmend kaht oleks ka pidanud hääletama. seitsekümmend kaks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, ta-, tagasi lükatud. ja number kümme, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend neli, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, number üksteist, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend viis, kes poolt, kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend ja üheksakümmend üks on identsed, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksakümmend üheksakümmend üks kontrollime üle. elektrooniliselt hääletus algas, hääletus lõppes. kakskümmend poolt, kolmkümmend neli vastusega tagasi lükatud. kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd üheksakümmend kuus ja üheksakümmend seitse on identsed, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuus poolt ja Te ütlesite jah ju minu ettepaneku kohta sada kolm ja sada neli, tõepoolest. me hääletame ka need läbi. sada kahele lisaks sada kolm ja saja kolme lisaks sada neli. sada kaks me vist hääletasime juba läbi või ei? sada kolm. täiendus saja kahele, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja sada neli täiendus saja kolmele, nii vist oli õige, jah jah, sada neli poolt, vastu, tagasi lükatud. või kontrollime üle. hästi. hääletus on suletud, kakskümmend kaheksa poolt, kakskümmend viis vastu, seega vastu võetud. nii. sellega on siis korras sekretäriaat aga ütles mulle, et ma olen ära unustanud, sest minu leheküljed on maha tõmmatud, nimelt muudatusettepaneku number üheksakümmend kaks. nii et üheksakümmend kaks. kes on poolt? vastu? erapooletud? Äh, vastu võetud nüüd sada viis. kas te tahate üheksakümne teise üle kontrollida? ei taha? siiski, üheksakümmend kaks kontrollime üle hääletus on lõppenud. kakskümmend kaheksa olid poolt, kakskümmend kaks vastu. seega vastu võetud sada viis. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksa poolt, sada seitse, sada seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksa, me oleme ju hääletanud või kuidas? sada kaheksa, nimeline hääletus, olgu. hääletus algas paluti, et me saja kaheksanda üle kontrolliksime, me teeme seda, hääletus lõppes. kakskümmend üheksa olid poolt ja kakskümmend neli vastu, seega vastu võetud. sada üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ükssada neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd tuleme põhjenduspunktide hääletamise juurde, kolmteist, kes poolt sada neliteist, sada neliteist kontrollime üle, hääletus algas. hääletus lõppes. kolmkümmend kaks olid poolt ja kakskümmend kaks vastusega vastu võetud. nüüd muudatusettepanek kolmteist, kes poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viisteist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaks ja kakskümmend olid identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime üle. hääletus lõppes kakskümmend üheksa poolt, kakskümmend neli vastu, seega vastu võetud kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend neli poolt, vastu. ei, kakskümmend neli ei ole vaja, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kontrollime üle. olgu. hääletus on suletud, mul on üks Rahvapartei liige üle. nii, kakskümmend kuus, kahekümne viie vastu, kakskümmend kuus poolt vastu võetud, nii, kolmkümmend kolm poolt vastu erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime üle, olgu. hääletus lõppes kakskümmend kuus kahekümne kuue vastu, tagasi lükatud. kolmkümmend viis. kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kuus poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmas poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime kolmanda veel kord üle. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kolmkümmend seitse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 niisiis, kakskümmend seitse poolt, kakskümmend viis vastu. kahe häälega vastu võetud. seega on hääletus lõppenud, kui keegi peab nüüd lahkuma, siis tehku seda kohe. ja nii me tuleme kahe viimase päevakorrapunkti juurde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 Bene, allora passiamo al punto numero vastupidiselt eel, eel, eelnevalt teatatule vaheaeg juba lõppes ja nüüd me jõuame kümnenda päevakorrapunkti juurde. see on liikmesriikide ja kolmandate riikide valitsuste vahelisi energiakokkuleppeid käsitlev teabevahetuse mehhanism rõhutan teabevahetusmehhanism energeetika valdkonnas. meil on selleks aruteluks ette nähtud nelikümmend viis minutit. Äh, selleks on esitatud ükssada äh, kaksteist muudatusettepanekut, enamik neist on inglise keeles. aga need on ka tõlgitud teistesse Euroopa Liidu keeltesse ja me võime täna alustada esimest aruteluringi. tahaksin sõna anda kolleeg Karinšile. Be... ma tänan, ma üritan teha lühidalt. ja tahan kõigepealt tänada kõiki, kes muudatusettepanekuid tegid paljud neist olid väga huvitavad, mõned äh, tekitasid minus küsimusi. peamine, mida ma tahan öelda, minu arvates see õigusakt on ülimalt tähtis e, ja sellepärast meie parlamendis peaksime selle tingimata vastu võtma, sest Euroopas komisjoni roll peab suurenema, komisjon peab olema kaasatud liikmesriikide vahe ja kolmandate riikide energiatarnijate vaheliste lepingute sõlmimisse ja tähtis on, et need lepingud oleksid kooskõlas Euroopa Liidu õigusega ja sellepärast seda õigusakti ongi vaja ja teiseks on seda vaja seetõttu, et Euroopa äh, tõesti räägiks ühel häälel äh, energiatarnete alal peetavatel läbirääkimistel, sest sellest oleks kõikidele Euroopa Liidu tarbijatele suur kasu aga me oleme näinud, et mõned liikmesriigid on sellele õigusaktile tervikuna vastu. eriti ei taha nad kohustuslikke aspekte selles õigusaktis näha ja sellepärast on väga tähtis, et meie siin parlamendis oleksime võimalikult ühtsed ja räägiksime ühel häälel, et seega me saame tugeva hoova, kui me hakkame komisjoni ja nõukogu läbirääkimisi pidama. mul on kaks märkust üks on küsimus, see puudutab muudatusettepanekut, mis on esitatud. kõigepealt eh, kommertslepingute, ärilepingute laad ja loomus. kui te loete mõned muudatusettepanekud läbi, siis te näete sealt, et eh, siin tegelikult esindavad need ettepanekud kahte poolt, ühed ütlevad, et ei, ärilisi lepingud ei peaks olema eh, hõlmatud, mis sest, et need on kokkulepete osa, aga teised ütlevad mitte ainult, ei peaks energiakokkulepped eh, siia alla kuuluma, vaid ka ärilised kommertskokkulepped peaksid tingimata selle dokumendi alla kuuluma. nii et mina olen siin nagu kesktee leidnud. komisjon on teinud ettepaneku eh, valitsustevahelisi kokkuleppeid hõlmata, aga need äriliste lepingute aspektid, millele otseselt viidatakse valitsustevahelistes energiakokkulepetes ka, nendest tuleb teavitada Euroopa Komisjoni. artikkel seitse on selline artikkel, kus räägitakse salastatusest, konfidentsiaalsusest ja ma arvan, et väga tähtis on, et siia õigusakti läheks sisse selge sõnastus, kus öeldakse, et kui mõned kommertslepingute osad hindamiseks komisjonile esitatakse, siis neid komisjon käsitleb rangelt eh, konfidentsiaalsena ega edasta neid teistele liikmesriikidele, nii et eh, Euroopa Komisjon on nagu vahekohtunik, vaatab, kas need mm, ärilepingute aspektid on vastavuses Euroopa Liidu õigusega, aga kindlasti ei edasta lepingute alast teavet kellelegi. nii et see on minu arvamus nendest muudatusettepanekutest, mis esitati ja need on tõesti seinast seina äh, ärilepingute kohta. ja nüüd teine teema, mille tahaks tõstatada, see on sada kaksteist, sada neliteist ja äh, kuusteist. nimelt, kas viidata investeerimislepingutele selles õigusaktis või mitte. kui ma lugesin läbi selle teksti ja ka muudatusettepanek ettepanekut mitu korda, siis olin ma pisut hämmingus. mitte ainult selle üle, et kas tegemist on hea ettepanekuga, aga kas see ettepanek ikka kuulub siia õigusakti ettepanekusse. ma konsulteerisin ka Euroopa Komisjoni esindajatega ja nemadki ei näe hästi vajadust investeerimislepingud sellesse õigusakti sisse panna komisjon ütleb, et investeerimislepinguid on juba muude dokumentidega hõlmatud. nii et minu küsimus nüüd nendele saadikutele, kes sellised muudatusettepanekud tegid, et millisest loogikast te lähtusite? see ei ole iseenesest halb asi, aga kui me mõtleme selle õigusakti äh, ülesehituse peale, siis ma arvan küll, et nendel investeerimislepingutel selles kohta ei ole. homme mul on kohtumine variraportööridega äh, fraktsioonidest ja terve rida kompromisse on praegu koostamisel, need puudutavad nii ajakava ka ja ma tegin ettepaneku see jälle leida kesktee, et komisjon tõesti saaks oma tööd korralikult teha ja ka, et sektor ei peaks kannatama ma olen valmis kommenteerima kõiki küsimusi, aga ma tahtsin välja tuua just kaks aspekti. nimelt need ärilepingud, kommertslepingud ja minu ettepanek on, et me siin kesktee leiaksime ja seda teed läheksime ja teiseks muudatusettepanekud, eh, kus tahetakse viidata investeerimislepingutele. Teie, kes te sellise ettepaneku tegite, ütlen teile, et mina nende, selle järgi vajadust ei näe ja ka Euroopa Komisjon ei näe, miks oleks vaja viidata investeerimislepingutele, võib-olla see saadikud, kes tegid sellised ettepanekud, selgitavad, mina pigem olen siin agnostik. nii et ma sellega piirduksin oma kommentaaris ja kuulan hea meelega, mida kolleegidel öelda on. aitäh, härra Karin Šera-Langen, palun. kui variraportöör suur aitäh! kõigepealt ma tahaksin tänada raportööri, ma arvan, et te leidsite täiesti õige suhtumise, et te püüdlete tõepoolest õiglase kompromissi poole selleks, et pidada läbirääkimisi nõukoguga. Te ju teate, et nõukogus väga paljud tegelikult on säärase seadusandluse akt, seadusandliku akti vastuvõtmise vastu, mistõttu on laia konsensuse saavutamine tõepoolest oluline, et me suudaksime väärikalt esindada parlamendi seisukohta nõukogus. ma olen väga kindel selles, et niisugune seadusandlus on oluline, sest et tulevikus määratleb energiapoliitikat ära ka see, eh, need kokkulepped, mis on sõlmitud väljaspool Euroopa Liidu liikmesriike. kui me tahame kätt pulsil hoida, siis peame me eh, omandama, omama võimalust hoida kätt pulsil ja suutma saavutada omavahel eh, võimalikult laiabaasilise kompromissi minu meelest on erakordselt oluline rõhutada, et tegemist on eh, kolmandate riikide, Euroopa Liidu liikmesriikide vaheliste lepingutega. selge on see, et me ei saa seda laiendada mitte kõikvõimalikele eraviisilistele ärilepingutele seetõttu on väga oluline, et me näeksime siin nende lepingute puhul riikidevahelisi kokkuleppeid, mis sõlmitakse eh, tavapärasel viisil. loomulikult, kui just pole sõnaselgelt tegemist eraviisiliste ärilepingutega. ma leian samuti, et eh, parlamendi kaasamise küsimus on erakordselt oluline sest meil on vaja energiapoliitikat ühiselt sõnastada. selles osas on äh, väga oluline äh, kõigi teiste institutsioonide ja osapoolte informatsiooni esitamise kohustus Euroopa Parlamendile, kes suudaks sõnastada ühise edasimineku tee selles osas on erakordselt oluline, et Euroopa Komisjonil avaneks võimalus kontrollida, kas sõlmitavad lepingud vastavad Euroopa Liidu alusdokumentidele ja on nendega kooskõlas selles mõttes peaks komisjon olema veelgi aktiivsem, kui esialgselt see on kavas, et komisjon mitte ei ootaks ega vaataks pealt, millal liikmesriigid tema poole pöörduvad, et komisjon näitaks üles ak-, aktiivsus tegutses proaktiivselt. lõpetuseks, kui me räägime investeerimislepingutest, siis tahaksin öelda, et kindlasti on lepinguid, mis eh, sisaldavad endas Nikatasid investeerimise kaitseklausleid selles mõttes on väga oluline, et me saaksime meenutada nii komisjonile kui ka nõukogule, et kui me räägime investeerimiskaitse lepingutest, nende sõlmitavate lepingute raames, siis tuleb arvestada parlamendi õigust kaasa rääkida niisuguste lepingute sõlmimisel. ma tahaksin siinkohal meenutada ka neid teisi partnereid, kes äh, või, keda võib-olla peaks arvestama äh, Lissaboni kehtivat lepingut silmas pidades, aitäh! suur aitäh! kolleeg Šadov, palun! suur tänu! eelmisel nädalal häälestasime Inta komisjonis äh, arvamust raportööri kohta. me toetame ikkagi suures osas seda raportit, mille on härra Karish koostanud, ühe väikese erandiga. puudub soov kliimapoliitikale viidata, tähendab Intas ja, ja ei soovita ka Euroopa kliimapoliitikat siin äh, nimetada. me ju rääkisime infrastruktuuri äh, ja taastuvenergia seostest. energia puhul on ikkagi vaja äh, sidusust meie lähenemises, nii et saavutada kõikide eesmärkide saavutamiseks sarnane dünaamika, sarnane hoop. seega ma ei tea, üks kolleeg tõstatas selle teema, tegelikult ikkagi peab kõiges, kõikides lepingutes, mida me sõlmime kolmandate riikidega, mm, oleme ära mainitud ka see äh, meie kliimaeesmärk aastani kaks tuhat viiskümmend. Castilla. Sí, eh, gracias, eh, presidenta. Proua Pilar de Castilla Esta propuesta de la komisjon, esta decision. proua eesistuja, see komisjonipoolne ettepanek kujutab endast ju tervikpaketi ühte osa, mis, mille tulemuseks peaks olema energiavaldkonnas ühistrat-, ühise välispoliitilise strateegia väljakujundamine me oleme arutanud seda komisjonis kuulamiste käigus, mistõttu seda küsimust on piisavalt juba käsitletud, kuid ma tahaksin viidata eeskätt ühele aspektile. Mm, ja sellele on suunatud ka minu need vähesed muudatusettepanekud on väga oluline rõhutada, et kõik see, mis hõlmab riikidevahelisi kokkuleppeid, see tähendab Euroopa Liidu liikmesriigi ja kolmanda riigi vahelist lepet, siis tuleks niisuguseid leppeid käsitleda samuti nagu riigi ja avalik-õigusliku ettevõtte vahelist kokkulepet energiavaldkonnas. kui leping sõlmitakse liikmesriigi ja ettevõtte vahel, mis on, mis kuulub riiklikele, riigile või on riiklik aktsiaselts, siis on oluline, et oleks Eh, nõutav kogu eh, läbipaistvus, mis kehtib ka teistsuguste lepingute puhul, kui me räägime käesolevast eh, komisjoni ettepanekust. me ju kõik teame, et on ettevõtteid, mis on tõesti väga süsteemsed, olulised ja mis kujutavad endast riigi aktsiaseltse ja kes mängivad ka kolmandate riikide osas olulist rolli. Äh, suur aitäh! ma leian, et praeguse arutelu käigus ja selle senise arutelu tulemusena äh, on väga oluline rääkida lähemalt riikide vahelistest ja riikide ja ettevõtete vahelistest lepingutest. me kõik oleme seisukohal, et tegemist on liiduga, liiduga, mis rajaneb solidaarsusel ja selles mõttes on täiesti legitiimne, kui üks liikmesriik sõlmib lepingu kolmanda riigiga, mille taustaks on kas strateegilised või ärihuvid, muuhulgas energeetika valdkonnas, kuid pole lubatav, et niisugune sel lepingul oleks negatiivne mõju ülejäänud Euroopa Liidu liikmesriikidele. tegemist on ju liiduga, me oleme üks liit. niisugused lepingud teeksid liidu funktsioneerimise mõttetuks ja sellest lähtudes me peaksime silmas pidama kõiki neid konkreetseid juba sõlmitud lepinguid. ja kui me räägime selle otsuse rakendusalast siis olgu öeldud, et terve rida kolleege soovivad sellest eh, välja jätta eh, eraettevõtete vahel sõlmitud ärilepinguid ja kohustada eh, komisjoni teavitama ainult siis, kui tegemist on riikidevaheliste lepetega või kavandatavate lepetega kui leping sõlmitakse riigiettevõtte ja riigi vahel, siis tuleb loomulikult ka niisugust olukorda arvestada. tegemist riigiettevõtte puhul pole ju tegemist eh, eraärilise projektiga. me peame hoolitsema ka selle eest et kogu teave, mis esitatakse komisjonile, hoitakse konfidentsiaalsena. see on erakordselt oluline, kuivõrd öö, sellest on puudutatud ka öö, eraäriettevõtted ja sel juhul peab komisjon olema suuteline saadud teabega konfidentsiaalselt ringi käima, see on väga oluline. ja igasugune eksimus äh, selle vastu kujutaks endast äh, äriõiguse valdkonna kuuluvat rikkumist. komisjon peab loomulikult äh, otsustama, millal ta asub tegutsema, millal ta sekkub sõlmitavasse lep lepingu sõlmimise protsessi, kuid on ka seisukohti, et komisjon ei peaks mitte ainult vaatama seda lepingut, mida kavatsetakse alla kirjutada, vaid peaks osalema ka lepingu sõlmimise protsessis järgmine punkt, millele tahaksin peatuda, on kavandatavalt lepingute kooskõla, vastavus, ühilduvus olemasolevate Euroopa Liidu lepingute ja alusdokumentidega. on väga oluline, et kui niisugused riikidevahelised lepped sõlmitakse, mis kahjustavad ülejäänud liikmesriike, siis on täiesti loogiline, et ka niisugustel puhkudel teostab kont-, komisjon, teostaks komisjon aktiivset kontrolli ja kontrolliks, kas sellise lepingu mõju võib tõepoolest olla negatiivne ja ta teeks seda ka siis, kui liikmesriigid komisjoni selleks üles ei kutsu. lõpetuseks tahaksin viidata ka sellele, et on erakordselt oluline, et eh, lepingu projekti negatiivse öö, eh, mõju kohta peab komisjon selgelt oma seisukohta võtma ja ta peab liikmesriiki teadvustama, et on äh, oht, et sõlmitakse leping, millele võib olla negatiivne mõju teistele liikmesriikidele. ja et sel juhul öö, äh, äh, va-, algatatakse selle liikmesriigi vastu rikkimismenetlus. suur aitäh, kolleeg Vidal Quadras, nüüd me oleme sellega jõudnud arutelu lõpule, kas komisjoni esindaja soovib palun sõna? suur tänu, esinaine ja tere pärastlõunat. mul on väga hea meel, et ITRE äh, tundub komisjoni ettepanekuid toetavat. rõhutan, et äh, siin on isegi neid nagu äh, tugevdatud, see on väga positiivne samm ja tahaksin siin viidata veel pare, paarile võtmeelemendile, nimelt komisjoni lepingut. kui näiteks ähm, liikmesriik äh, sõlmib kommertslepingu äh, kolmanda riigi ettevõtjaga, siis äh, näiteks torujuhete puhul ilmselt on vaja liikmesriigil jagada seda lepingut ka ametivõimudega. Need äh, valitsustevahelised kokkulepped loomulikult peavad kuuluma komisjonile edastamisele, nii et komisjon saaks eh, kontrollida, kas nad vastavad Euroopa Liidu õigusele, kuid loomulikult eh, rakendatakse igal juhul konfidentsiaalsuse nõuet ja liikmesriik peab lihtsalt siis eh, teatud lepingute puhul, kommertslepingute puhul teavitama komisjoni sellest, et tegemist on konfidentsiaalse tekstiga tahaksin ka rääkida eksante hindamisest valitsustevaheliste lepingute puhul. meie ettepaneku eesmärk oli see, et juba eh, varajases etapis kontrollitakse, et leping vastab siseturu nõuetele, turvalisusele, tarnenõuetele, kõik see muutub palju lihtsamaks, kui tõesti komisjoni juba kaasatakse läbirääkimiste alguses ja teda informeeritakse ja ma tahan rõhutada, et äh, eks ante hindamine aitab kindlasti äh, asju veelgi parandada ja, ja seda perioodi võiks äh, lühendada. aga kui komisjonil on liiga vähe aega, siis loomulikult komisjon ei suuda lõplikku vastust anda, vaid annab tingimusliku vastuse. tahaksin rõhutada, et kõik see toimub ikkagi liikmesriikide, investorite ja ka tarbijate huvides ja investeerimislepingud kui on vaja viidet, et kahele, kahepoolsed investeerimislepingud lähevad läbivaatamisele eh, seoses energiaturuseadusega, siis tuleb eh, need viited eh, ka sellesse määrusesse, mis kahepoolseid investeerimislepinguid puudutab võtta. veelgi olulisem on see, et, et praegu ei ole veel seda määrust vastu võetud ja me ei tea, kuidas või milliseks see tekst kujuneb valitsustevaheliste lepingute ettepanek juba sisaldab komisjoni teavitamise kohustust ja energialepingud, eh, eh, energiat puudutavad siis kahepoolsed ener-, eh, investeerimislepingud, neid tuleb ka tulevikus arvesse võtta, tänan. aitäh! Karin Šlõpetuseks, palun suur tänu, suur aitäh kolleegidele sõnavõttude eest. tahaksin nüüd neid kommenteerida. räägime kõigepealt kohaldamisalast. Ehm, seda oleks pidanud tegelikult variraportööride kohtumisel arutada, kas parlament tõesti soovib teha eh, sellise ettepaneku, et VVK eh, tähistab ainult äh, kas see tähistab valitsustevahelisi kokkuleppeid või ka näiteks valitsustevahelist kokkulepp-, valitsuse ja kommertsettevõtte kokkulepet? võib-olla vaatame homme selle läbi ja vaatame, millise konsensusele me jõuame. kui parlamendil on tõesti selline sõnastus, nagu siin oli, siis ja, ja hääletustulemus toetab seda, siis ma ei tea, kuidas siis me hakkama saame nende skeptiliste valitsustega, võib-olla see polegi halb mõte, mõnikord on lihtsalt hea jääda enda juurde kindlaks ja, ja sõnastada oma sel-, seisukohad selgelt. ma mõistan seda mõtet, see võib äh, küsimusi tekitada kohaldamisala suhtes, aga praegu ma selle juurde enam tagasi ei tule. siis öeldi veel, äh, härra Vidal Quadras nimetas seda, et vaja on selgust, et muudatus ettepanekud peavad ka selgelt sõnastama, mis juhtub siis, kui lepingule anna, antakse negatiivne hinnang. ma nõustun temaga, see on täiesti õige, komisjon informeerib liikmesriiki, liikmesriik arvestab komisjoni arvamust, kui liikmesriik tõesti ignoreerib komisjoni arvamust ja allkirjastab lepingu niikuinii, siis peab komisjon kaaluma rikkumismenetlust ja, ja see peab ka täpselt sõnastatud olema, et et äh, tegemist on sõnast, äh, soovitustega, soovitusliku tekstiga, kuid komisjonil, kui on vaja äh, siiski rikkumismenetlust algatada, siis nad võivad seda teha. nii. siis erinevates artiklites oli küll sarnane sõnastus, aga ettepanek, ettepanekud olid nagu erinevad, näiteks rohelised ja sotsiaaldemokraadid ütlesid, et väga selgelt tuleb öelda, et energia ja, ja kliimapoliitika eesmärgid on seostatud. mul on tegelikult selline muudatusettepanek ka ja seal on lihtsalt natukene laiemalt seda sõnastatud, homme oh, võime seda arutada. sõnastus peab lihtsalt väljendama parlamendi seisukohta ja komisjon rääkis siin investeerimislepingute aspektist, jällegi seda tuleb homme variraportööridega arutada, vaadata, kas jõuame konsensusele. ja muus osas ma arvan, et ega keegi vist rohkem midagi ei nimetanudki, mida kommenteerida suur aitäh selle arutelu eest, ootan suure huviga homset variraportööride kohtumist. Bene, grazie, kolleeg Karins. Il voto indi-. aitäh, härra Karins. ITRE hääletus, orienteeriv hääletus, et saada mandaat nõukoguga läbirääkimisteks on ette nähtud kahekümne kaheksandaks veebruariks. me jõuame viimase päevakorrapunkti juurde nüüd. see puudutab äh, e-valitsuse olulist rolli konkurentsivõimelise digitaalse ühtse turu arendamisel. sõna on kolleeg Tikaul. E meil on veel nelikümmend viis minutit aega Uh, doamnă președintă. Uh, guvernarea electronică. suur aitäh! elektroonilised teenused ja digitaalne eh, ühtne turg on väga oluline. Euroopa digitaalne tegevuskava on Euroopa kakskümmend kakskümmend oluline koostisosa. selle teema kohta oleks väga palju olulist öelda kuid ma püüaksin teha teemasse lühida sissejuhatuse selleks, et kolleegidel oleks võimalus samuti sõna võtta. loomulikult huvitab mind iseäranis see, mida oleks kolleegidel selle kohta öelda. kõigepealt tahaksin väita, et Euroopa digitaalse tegevuskava tähtis koostisosa on eh, IKT-d digitaalne tegevuspagava pakub väga erinevaid võimalusi eh, elektrooniliste valitsusteenuste osas ja eh, selles, et suudetaks saavutada piiriülene elektrooniline koostöö. see on oluline Äh, selleks, et liikmesriikide kodanikud võiksid ühes või teises liikmesriigis leida konkreetse allika, kuhu poole pöörduda äh, niisuguste elektroonsete valitsusteenuste näol, äh, sest nii on võimalik informatsioon- ja kommunikatsioonitehnoloogiate abil terve rida probleeme lahendada. kuid teha lühike ajalooline tagasi vaadata, siis avaliku hankeprogrammid on väga olulised, see puudutab käibemaksu, sotsiaalteenuseid, isikuandmeid, autode äh, registrisse kandmist, elektroonilisi raamatukogusid äh,, ja elukoha äh, registreerimist. Äh, samuti puudutab see ka ettevõtte tulumaksu või käibemaksu deklaratsioonide, tollideklaratsioonide täitmist ja paljud muud. edusamme on selles valdkonnas muidugi olemas kuid selleks, et selline edasiminek oleks edukas igal rindel ja igas liikmesriigis, on meil vaja öö, äh, oma tegevust ühtlustada. Äh, me peame astuma sammu edasi sellest, kus osutatakse ainult ühepoolseid teenuseid ja jõudma selleni, et need teenuste osutamine oleks öö, äh, kahepoolne. see annaks võimalise Äh, kahesuunaliselt suhelda ja äh, läbi viia lõppkokkuvõttes täielikult interneti kaudu teostatavaid toiminguid. kaheksakümmend kaks protsenti niisugustest toimingutest äh, on ähm, väga levinud Austrias, Taanis, Eestis, Iirimaal, Rootsis osad liikmesriigid on jõudnud tegelikult palju kaugemale oma arengus, kui äh, liikmesriikide kodanikud neid teenuseid tänasel päeval kasutada suudavad. jah, elanikkonna seas on eeskätt lebinud äh, elektroonilisel teel, digitaalsel teel, veebi kaudu kaupade omandamine, nagu näiteks äh, Austrias või Maltal, kuid on ka äh, riike, äh, kes on kahekümne põhiteenuse veebialase kvaliteedi osas esikohal, need on Malta, Portugal, Rootsi, Austria, Sloveenia ja Eesti. on aga tegelikult terve rida olulise tähtsusega faktoreid, mis äh, suudavad olulisel määral päri-, parandada koostöövõimet Eh, digitaalse tegevuskava elluviimisel. Eh, see ja selleks, et eh, riigi poolt osutavad elektroonilised teenused tõepoolest toimiksid ja et neid ka tõepoolest kasutataks see, seda lihtsustaks see, kui kõik liikmesriigid tunnustaksid vastast vastastikku teises riigis äh, välja antud digitaalallkirja. kui ähm, akrediteerimisasutused äh, tugineksid oma tegevustes akrediteeritud sertifitseerimisteenuste osutajatele, kui liikmesriigid Äh, tõepoolest laiaulatuslikult kasutaksid elektroonilist allkirja, digitaalallkirja äh, ühelt poolt ja teiselt poolt, kui äh, kõik liikmesriigid tunnustaksid teises riigis all antud digitaalallkirja. kahjuks puudub üle-euroopaline raamistik selles küsimuses, kuivõrd kõik senised digitaallahendused on olnud eh, liikmesriigi põhised. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal kasutas näiteks ainult viiskümmend protsenti inimesi mm, eh, elektroonilisi äh, formulare. Äh, väga vähe kasutati mobiilset internetti nii inimeste kui ka ettevõtete poolt. seetõttu on oluline, et juurdepääsetavus äh, mobiilsele internetile paraneks niisuguse meediumi nagu internet kasutamine, veebipõhised lahendused on lahendused, mis aitavad vähendada halduskulutusi ja ka halduskoormust kõige suuremaks takistuseks piiriüleste elektrooniliste teenuste osutamisel seisnevadki just digitaalallkirja vastastikuses tunnustamises mis tänasel päeval eh, veel ei toimi. seetõttu ei ole eh, elektrooniliste teenuste kasutamise tõhusus tänase päevani tagatud selleks, et nii Euroopa Liidu kodanikud kui Euroopa ettevõtted sellest kas-, kasu lõikaksid, mm, oleks tõesti oluline, et eh, need teenused toimiksid ka piiriüleselt elektrooniline äh, digitaalallkiri ja äh, identifitseerimise süsteem äh, kasutust on püütud ellu viia Stork algatuse kaudu. on väga oluline, et selle algatuse elluviimiseks võta, võetaks vastu ka komisjoni direktiiv. lisaks sellele on oluline, et et Euroopas, Euroopas tervikuna kehtestatakse standardid ja standardimismeetodid, mis tõepoolest rajaneksid elektroonilistele alu, alustele ja oleksid rakendatavad kõikides liikmesriikides. meil on tarvis ka elektroonilisi haldusmeetmeid Eh, selleks, et me saaksime eh, tagada üle-euroopaliste eh, teenuste toimimise nõndanimetatud bridge meetodi kaudu. selleks, et inimeste usaldus niisuguste teenuste vastu kasvas, peaks nende kasutamine olema mõistetavam ja läbipaistvam. iseäranis äh, Eh, selle nimel, et kriitiliste infrastruktuuride osatähtsus ei oleks nii suur. praegustest avalik, avaliku hanke ähm, konkurssidest korraldatakse elektroonilisel teel ainult kuueteistkümne protsendi ulatuses, ulatuses. seetõttu on niisuguste hankemenetluste korraldamine üleeuroopalisena väga oluline ja nende osatähtsust elektroonilisel teel veebi vahendusel tuleb tõsta, sest et öö, veebipõhised riigihanked võivad osutuda väga efektiivseks, kusjuures need tuleks läbi viia kahes etapis ja need tuleks täiulat-, täies ulatuses kasutusele võtta aastaks kaks tuhat viisteist. kui me räägime e-arvete väljastamisest, siis selles osas ma tahaksin rõhutada, et see peaks tõesti olema üle-euroopaliselt kohustuslik äh, aastaks kaks tuhat kakskümmend elektrooniliste arvete väljastamine on, äh, toob endaga kaasa väga palju eeliseid, lühenevad arvete maksmise äh, tähtajad ja vähenevad halduskulud. lisaks sellele me peame arvestama ka siin kohal äh, käibemaksualaste e-arvete esitamist. me kutsume Euroopa standardimisasutusi üles, et äh, töötataks välja üle-euroopalised standardimis nõuded, et e-arved tõepoolest oleks üle, üle-euroopaliselt äh, üheselt tõlgendat-, tõlgendatavad ma leian ka, et kõikides liikmesriikides peaks olema loodud foorum, mis tegeleks nende küsimustega. sest äh, me ei saa edasi minna, kui kõikide liikmesriikidele ja liikmesriikide kodanikele pole tagatud äh, interneti, sealhulgas lairiba interneti juurdepääsu lõpetuseks tahaksin veel öelda, et komisjoni äh, välja pakutud meetmepakett on endiselt jõus ja oluline ja, ja tuleb ellu viia, kui me soovime saavutada Euroopa Liidu ees seisvate ülesannete lahendamises, lahendamist iseäranis Euroopa kakskümmend kakskümmend kava raames. see tähendab seda, et me peame osutama äh, Äh, digitaalseid üleeuroopalisi teenuseid ja kaasama liikmesriikide valitsusi ja äh, nende struktuure selleks, et äh, rahvuslikud tegevuskavad tõepoolest ka ellu viidaks ma leian, et vastavasisulised eelarvekulutused peaksid jääma jõusse ja need tuleks täies mahus ära kasutada. aitäh. härra Tsukalas, palun. aitäh, raportöör proua Tikau peatus väga olulistel ja selles küs-, teema käsitluse seisukohalt väga olulistel momentidel. tahaksime ka teada, mis teie hinnangul pole Euroopa Liidu öö, ähm, interneti levi ja lairiba kasutuselevõtu poliitikas ebaõnnestunud, millised on need momendid, mis vajavad rõhutamist, iseäranis äh, kui silmas pidada seda, et on liikmesriike, kes pole sugugi mitte alati suutnud äh, käia kogu Euroopaga ühte jalga, kui pidada silmas asjaolu, et äh, üle-euroopalisi elektroonilisi teenuseid tänasel päeval reaalselt ei pakuta raportöör proua Tikau tegi ka väga palju omapoolseid häid ettepanekuid ja äh, viitas nendele teenustele, mis oleksid kasulikud kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide seisukohtad, kohalt. selles mõttes ma leian, et ehkki algne lähtetekst on väga hea, on kindlasti neid ettepanekuid, mida saab sellesse ette, raportisse kaasata me peame seisma hea selle eest, et me seda dokumenti igakülgselt parandame, parandaksime ja et me seoksime selle dokumendi komisjoni juhtsuunistega. kui me räägime e-teenuste pakkumisest, muuhulgas e-arvete esitamisest siis ma leian, et meie kui ITRE komisjon peaksime tegema ka omapoolseid ettepanekuid, eh, me peaksime kaasama sellesse dokumenti äh, eh, IT-neutraalseid ettepanekuid. me peaksime olema kõh-, lähenemistes paindlikud. mis nii selles osas, mis puudutab liikmesriike ja nendele esitatavaid nõudmeid, kui ka äh, neid nõudeid, mida esitatakse lisaks liikmesriikidele ka liikmesriikides tegutsevatele eraettevõtetele ja eraisikutele see tekst, mille me, mida me arutame, on erakordselt oluline ja ta on erakordselt oluline ka Euroopa Liidu avalikkuse jaoks. see on väga oluline muuhulgas minu kodumaa Kreeka jaoks, e, selle jaoks, et tõsta läbipaistvust, tööviljakust, efektiivsust, majan-, arukat ühtsust äh, ja äh, siduvat majandust. seetõttu sellega on selle dokumendis kirja pandu elluviimine erakordselt väärt eesmärk. me peame tehnoloogilisi lahendusi ära kasutama selleks, et me saaksime parandada äh, mitte ainult e-teenuste, vaid kõikide teenuste kvaliteeti, aitäh! aitäh! Masesko Kovač, palun. Eh, hvala tudi poročevalki za. suur aitäh, ma tahaksin teid tänada, tänada raportööri selle erakordselt huvitava raporti eest. samas tahaksin täiendada seda raportit mõningate uute ettepanekutega. Sloveenias, kust ma pärit olen, oli mõni aasta tagasi Euroopas juhtpositsioonil eh, e-haldusalal ja Sloveenia sai ka vastavasisulise rahvusvahelise auhinna. see eh, puudutas muuhulgas eh, patsientide e-teenindamist ja ma leian, et selles osas on meil nii mõndagi ära teha see kõik on tehtav, kui me tagame läbipaistvuse ja informatsiooni liikumise alt üles ja ülalt alla. ma leian, et kui, kui, et see tooks Euroopa Liidule tervikuna palju kasu, kui seda teemat edendataks ülalt alla Euroopa Liidu tasandil. see, selles mõttes peaks Euroopa Liit igati toetama infotehnoloogiliste vahendite rakendamist. suurepärane, suur aitäh teile. kes sooviks, palun veel sõna. härra Kelly, palun. ma teen väga lühidalt, ma tahan lihtsalt öelda, et ma toetan sajaprotsendiliselt seda. ma arvan, et kui Euroopa tahab kasvada ja ühtsemaks muutuda, siis e-areng on selleks väga vajalik e, e-valitsus e, e-tervishoid, mis iganes. ja nüüd oleme jõudnud sinna, kus noored eriti on väga e-meelsed, mis tähendab, et need noored on harjuvad kasutama kõiki neid uusi teenuseid ja tähtis on, et need teenused neil tõesti ka nüüd kättesaadavaks online saaksid. nii et nelja-viie aastaga me võime kogu arengus revolutsiooni läbi viia. eriti arvestades meie majandusolukorda e, e-kaubanduse potentsiaal sellises olukorras on tohutu tõttu, aga praegu ainult seitsekümmend viis protsenti kaubavahetusest liikmesriikide vahel ja kaheksakümmend seitse protsenti väljaspool Euroopa Liitu ei kauple. nii et on võimalik muuta see kõik efektiivsemaks, kulusid kokku hoida ning me peame tegema kõik, mis meie võimuses, et toetada neid ettepanekuid ja edendada neid. Grazie, la parola alla commissione. ma tänan, nüüd saab sõna komisjon. Thank you very much. suur tänu. tere pärastlõunat, tere õhtust. ma tahaksin tänada raportööri selle raporti projekti eest tal on õnnestunud kolmeteistkümnel leheküljel väga jõuliselt edasi anda see väga lai teema e, e-valitsuse teema. aga mina omalt poolt piirduksin lihtsalt paari märkusega ja see puudutab e-valitsuse tegevuskava, mida mina öelda tahan. ma tervitan väga öö raportööri arvamust, ta puudutab eh, peamisi aspekte sellel teemal, need on kõige tähtsamad, eh, nimelt e-valitsus ja mm, eh, digitaalse ühtse turu väljaarendamine. ja tervitame ka seda, mis ta on öelnud integreeritud lähenemisviisi kohta, nimelt eh, soovitused e-autentimise, e-identifitseerimise ja digitaalallkirjade kohta. Eh, komisjonilt tuleb määrus eh, kevade lõpul selle kohta. ja meiegi leiame, et need kolm on peamised tegurid, mis võimaldavad kõikidel e-valitsuse potentsiaali täiel määral ära kasutada. Teil on väga õigus, et e-valitsus on hea äriühingutele, hea kodanikele ja hea ka avalikule haldusele. aga ilma e-identifitseerimiseta ja digitaalallkirjadeta ja autentimiseta see kõik võimalikuks ei osutu. nii et on vaja ka eh, nende süsteemide harmoneeritud vastastikust tunnustamist Euroopa Liidus ja ainult nii saab digitaalne ühtne turg, digitaalne sise. me mõistame ka seda, et e-hangete puhul on see väga tähtis, eriti VKE-del tõuseb sellest suur tulu, läbipaistvus suureneb, tõhusus suureneb, kulud alanevad ja jällegi kõik see on väga tähtis digitaalse ühtse turu väljakujunemisele. ja tahaksin lõpetada sellega, et väidan, et see lähenemisviis, mida me näeme teie äh, arvamuse raporti eelnõus, on vägagi kooskõlas meie mõtetega. tänan. Grazie, Rossi aitäh. kas proua Tikau soovib lõpetuseks midagi öelda? aitäh. ma tahaksin kõigepealt tänada kõiki kolleege, kes sõna võtsid ja ka Euroopa Komisjoni seisukohavõtu eest meie raportite koostamine on tegelikult sageli väga keerukas, kuna meile on seatud äh, tõesti äh, raporti mahuraamid, mistõttu me ei saa nii mõnelgi asjal peatuda nii põhjalikult, kui me tahaksime. tahaksin rõhutada, et äh, elektroonilised äh, riigiasutused, riigiteenuste osutajad peavad töötama tõepoolest senisest intensiivsemalt, sest tänasel päeval ei ole Prantsuse ettevõttel võimalik osu-, osaleda avaliku hanke konkursil Bulgaarias. kuivõrd puudub koostoimevõime elektroonilisel tasandil ja tänu sellele jäävad prantslased osaluseta on olemas terve rida muid äh, legislatiivseid ja juriidilisi takistusi, mis tuleb samm-sammult teelt kõrvaldada. teenuste osutamise direktiiv oli tegelikult esimene oluline etapp nende takistuste kõrvaldamise teel. sest äh, näiteks kas või teenuste osutamine teise liikmesriigi eh, Äh, territooriumil on ju võimalik alles alates kahe tuhande kümnendast aastast. on erakordselt oluline alt üles lähenemine, äh, sest siis on kõikidel osapooltel võimalus äh, elektrooniliste teenuste osutamises osaleda. on oluline, et kohalikul tasandil pakutavad teenused äh, võimaldaksid inimestel kodukohast lahkuda, õppida teises liikmesriigis ja lisaks sellele äh, peab tal olema lihtsalt võimalus tasuda makse, äh, oma, saada juurdepääsu dokumentidele, toimida eriliste haldusjõupingutusteta, see on oluline meie kodanike jaoks, sest me, ainult siis me suudame liikuda ühtse siseturuni ka digitaalvaldkonnas. on oluline e-kommertsi e, e-kaubanduse raames äh, senisest enam kasutada elektroonilisi teenuseid, see, selline tegevus peab laienema ja see aitab kokku hoida mm, äh, riigieelarvelisi vahendeid. Äh, terve rea toodete liikide osas on äh, sellise e-võimaluse kasutamine toonud kaasa kuni kolmekümneprotsendilise hinna vähenemise Euroopa Liidu siseturu toimimise seisukohalt on äärmiselt oluline, et tooted ja teenused jõuaksid iga inimeseni, et neid pakutaks kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides. ma leian, et äh, nii eelarve, mida näeb ette Euroopa Komisjon, aga ka teised fondid mängivad otsustavat rolli selleks, et viia ellu konkurentsivõime programm, äh, muuhulgas on selles otsustav roll mängida äh, liikmesriikide riigieelarvetel. ainult sellisel juhul, kui me ühiselt jõud ühendame ja pingutame, suudame me saavutama, saavutada koostalitustöö, koostalitusvõime. tahaksin siiralt tänada kõiki kolleege Äh, sest äh, teie arvamus äh, selle dokumendi osas on minu jaoks eriti oluline. ma ootan huviga teie muudatusettepanekuid ja olen kindel sellest, et selle raportiga suudab Euroopa Parlament öelda otsustava sõna elektrooniliste teenuste osutamise laiendamisel. suur aitäh! muudatusettepaneku esitamise tähtaeg on kolmapäev, viieteistkümnes veebruar kell kaksteist. komisjoni järgmine istung toimub kahekümne seitsmendal veebruaril kella kolmest kuni poole seitsmeni, samuti on meil eh, komisjoni istung kahekümne kaheksandal veebruaril. sellega on meie komisjoni tänane päevakord ammendunud, komisjoni istung on lõppenud